hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud tagasi lükatud. sada viiskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, esimene osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud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 per, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 131, la votazione. peame veel kord hääletama saja kolmekümne esimest hääletus alanud. Chiusa. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks hääletus alanud. Chiusa lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kolm hääletus alanud. lõppenud. tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli, hääletus algas. Kiusa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis, hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kuus tee, eh, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud. sada, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada üks tee, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks, hääletus algas. Kiusa. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kuus tei, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud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 tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda elektrooniliselt, kontrollime teist osa, hääletus algas. kiusa hääletamine lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletamine lõppes tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud originaalteksti kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, hääletus algas hääletamine lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletamine lõppes tagasi lükatud. sada üheksateist pool, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, hääletamine algas. lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, hääletus algas ja lõppes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 tagasi lükatud. sada üheksa, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend viis, kahe, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, Y originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, tagasi lükatud, tagasi lükatud siiski viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, hääletus algas. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. originaaltekst, esimene osa, hääletus algas hääletamine lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmas osa, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud viiskümmend kaks, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud sada kümme, hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud viis, viiskümmend kolm, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeliselt hääletus algas. Larina? No, lei, lei, lei, lei, lei. vastu võetud ja palju õnne raportööridele. ja nüüd äh, tahaksin hääletuse lõpus öelda veel ühte asja, et pärast äh, Arena raporti hääletust ma ei öelnud, et parlamendi seisukoht on esimese lugemise ajal vastu võetud, kas on vastuväiteid, ei ole, seega on esimene lugemine lõpetatud, aitäh. ja nüüd teeme kaheks minutiks pausi. ja siis saavad kolleegid saalist lahkuda ja siis alustame hääletuste selgitustega. hääletuste selgitused peavad lõppema neliteist kolmkümmend selle kohta on kokkulepped ametiühinguga. aitäh. allora iniziamo con le dichiarazioni di voto ricordo che dovranno terminare alle 14.30 e, e che gli interventi che non alustame siis nüüd hääletuste selgitustega mis peavad ühele poole saama kella poole kolmeks ja selgitused mida ei jõua täna teha neid äh, saab teha homme pärast hääletust seega alustame Maria Arena raportist globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond. sõna on härra Nootis Marjasel üheks minutiks. Maria eh,, honorevole Nootis. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε. Siin saalis on praegu üsna kärarikas, nii et mul on veidi keeruline rääkida ma tõesti paluksin, et kolleegid lahkuksid täiskogu saalist, sest et nüüd algavad hääletuste selgitused ja me ei taha kõnelejaid häirida. nii et härra Marjas, teil on nüüd üks minut. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond võib päriselt aidata tööhõivet toetada ajal, kui globaliseerumine on endaga kaasa toonud tohutu töötuse eh, seetõttu, et ettevõtted eh, ostavad teenust väljaspoolt sisse ja see on mõjutanud väga VKE-sid. seetõttu usun, et globaliseerumisega kohanemise fond eh, saab ja on juba toetanud pingutusi selleks, et toetada töötuid kahjuks äh, senini ei ole Kreekas neid äh, rahasid kasutatud äh, ja sellest oleks olnud päriselt abi selleks, et toetada Kreeka inimesi, kes on pärast memorandumit olnud põlvili surutud. see uus olukord tekitab võimaluse lisatoetuseks Äh, sest et töö, äh, töötus on ka nüüd äh, siia sisse toodud automatiseerimised ja uute tehnoloogiate tõttu. härra Howard, palun. eelarvekomisjonis me saame me regulaarselt raporteid, no kiidame neid heaks globaliseerumisega kohanemise fondi kohta, keegi ei taha neid raporteid arutada tingimusi silmas pidades, aga see annab meile konkreetsed tegevused, et aidata inimesi kes on tööhõivest välja kukkunud. Prantsusmaal Nokia, Alma Viiva, suured äh, kaubamajad Soomes, äh, jaesektor Kreekas, tekstiilis, tekstiilitöötus Portugalis ja nii edasi. mul on hea meel, et Euroopa Liit saab pakkuda solidaarsust inimestele, kes on sattunud kõige keerulisemasse olukorda. uus MFF äh, võimaldab jagada umbes üks koma kuus miljardit aastate jooksul ma nõustun ja tervitan muudatustega siia raportisse, mis lihtsustavad, laiendavad selle fondi kasutusala ja äh, liiguvad proaktiivse õiglase rahastamise juurde. aastast kaks tuhat seitse juulist on sada kuuskümmend üks juhtumit kahekümne ühest liikmesriigist, kahjuks Ühendkuningriigi valitsus ei osalenud mitte üheski neist. aitäh, härra Palmer, palun üks minut. suur aitäh mina toetan äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi ideed, see aitab tööstusi ja piirkondi üle minna, äh, see vastab väljakutsetele, mis tulevad kaasa pidevalt muutuva globaalse majandusega, äh, kas see siis tuleneb uuest tehnoloogiast, tehisintellektist, võima-, eh, sellest, et tuleks liikuda madala süsinikuga või nullsüsinikuga majanduse suunas, aga ma palun, et kolleegid eh, õpiksid lähiajaloost, eriti just, mis puudutab Ühendkuningriigi osasid, kus on see liik-, muutus on tähendanud, et inimesed on kaotanud häid töökohti, hästi tasustatud töökohti terase- ja söetööstuses ja seal piirkondades on need tööd asendunud madalapalgaliste ohtlike töödega, kus on nulltunnilepingud üleminekufondi kasutamine, globaliseerimisega kohanemise fondi kasutamise puhul ma paluksin, et kolleegid igal pool Euroopa Liidus peaksid silmas mitte ainult seda, et töökohti tuleb luua, vaid äh, tuleb vaadata ka seda, milliseid töökohti luuakse. me tahame häid, hästi tasustatud töökohti, mis on väärikad. aitäh, härra Mamikins, palun üks minut aitäh, rõhutad, globaliseerumise tulemusena on ettevõtete olukord pannud paljud töötajad ohtu, aga ma ei väida, et globaliseerumine oleks negatiivne fenomen. see toob meile tohutuid võimalusi, mis, mida meie vanematel ei olnud. aga hetkel on meil vaja suuremat solidaarsust ja ma tahan tänada Äh, minu kolleegi Maria Areenat, Belgia sotsialisti, kes selle vaimuga oma raportis säilitas. tervitan muudatusettepanekuid, mis räägivad tehnoloogilisest energia aspektidest, keskkonna aspektidest globaliseerumise puhul. see on suur lisaväärtus komisjoni ettepanekule, aga globaliseerumisega tegelemine ei ole võimalik ilma sotsiaalpoliitikaid kohandamata. vaadates Lätit, minu riiki, seal on madal sündivus, kõrge emigratsiooniaste, see muudab meie tööstusi ja tööhõivet väga palju. Äh, Balti Uurivate Ajakirjanike Keskus ütles, et peaaegu pooled Läti elanikud on aastaks kaks tuhat kolmkümmend rohkem kui viiskümmend aastat vanad. see tähendab seda, et Euroopa Liit peab äh, aitama meie riiki ajal, kui see koosneb ainult pensionäridest. aitäh, proua Küün, üks minut. aitäh Rõõta tervitan seda raportit, globaliseerimisega kohanemise fond toetab neid, kes on kaotanud oma töökohad, suurte strukturaalsete muudatuste tõttu, mis tulenevad globaliseerumisest, majandus- või finantskriisist, tervitan just eriti mõningaid sätteid, mille eesmärgiks on vähendada koondatud töötajate hulka viiesajalt kahesajale, see on väiksemate riikide jaoks väga oluline, riikide nagu Iirimaa ja see on oluline ka VKE-de puhul, et see lävend väheneks, sest et varasemate sätete puhul on kvalifitseerumine olnud keeruline. globaliseerumise fond on Iirimaal olnud tohutult edukas, kümme projekti on kvalifitseerunud, Dell, Imerik, Tuktuk ja nii edasi ja ka mõned teised. tervitan seda ja see täiendab riiklikke meetmeid, mis on paigas selleks, et aidata töötajaid ja need taasintegreerida tööjõudu. aitäh, härra Kelly, palun üks minut. aitäh. nagu minu kolleeg Tiidrek Luun, tervitan ka mina seda raportit ja äh, kiidan raportööri me peaksime laiendama äh, seda veel ühe aasta võrra. Äh, äh, siin on olnud kuussada üksteist miljonit eurot, mis on aidanud sada nelikümmend seitse tuhandet töötut inimest, loonud uus töö, uusi töökohti, pakkunud koolitust, aidanud neil saada uusi kvalifikatsioone ja mõnedel juhtudel on antud neile ka võimalus omaenda ettevõtteid luua. eriti tervitan ma seda, et on äh, vähenenud see töötajate hulk viiesajalt kahesajale, sest et see võimaldab inimestel, kes on juhtivatel positsioonidel ja kaotavad töökoha, ka seda kasutada. Äh, see on selline fond, mis näitab, et Euroopa süda on endiselt elus. aitäh. Äh, aitäh, nüüd jätkame hääletuste selgitusi, Veronika Lope-Fontani raport Euroopa Sotsiaalfond pluss. härra Marjas, palun. kokkuhoiupoliitika on täitnud Euroopa tohutute töötute hulgaga, miljonid inimesed on vaesed nüüd ja see endiselt jätkub igasugused meetmed, mida lisatakse selleks, et üritada toime tulla selle olukorra tagajärgedega Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, ei saa siiski kustutada seda probleemi. rahastus Euroopa Sotsiaalfond plussist, seda peab kasutama regioonides ja Euroopa lõunaosa riikides, et see saaks toetada üldiselt haridust ja koolitust ja tegeleda just pikaajaliste töötutega ja ka vaeste inimestega. me peame tagama, et kasutatakse mitmeid tegevusi selleks, et kaitsta sotsiaalset riiki. nii et neid rahasid tuleb kasutada liikmesriikides nii hästi kui võimalik ja see puudutab eriti just neid Lõuna-Euroopa riike, keda on mõjutanud memorandum. aitäh. härra Nekov, palun üks minut. Rõõta, mina hääletasin Euroopa Sotsiaalfront pluss äh, poolt, sest et äh, eksisteerivad sotsiaalsed väljakutsed äh, tuleb toime tulla noorte töötusega, äh, erinevustega haridussüsteemide ja tööjõuturu vahel. Need äh, peavad olema võtme prioriteetideks, muidu äh, satub Euroopa Liit surve alla. ma loodan ja usun, et ebavõrdsuse kriisiga toimetulemine peaks olema meie prioriteediks ja välja pakutud meetmed äh, sellised nagu laste kaitsemine, laste vaesus mõjutab peaaegu pooli Bulgaaria lapsi, kellel puudub ligipääs tervishoiule ja haridusele. see on tõesti väga murettekitav signaal, meie kohustus on tagada väljavaated meie noortele inimestele. aitäh, härra Mamikins, üks minut. aitäh, härra juhataja, kolleegid selle raporti suureks boonuseks on see, et liikmesriigid saavad paindlikult suunata raha kõige kiireloomulisematele küsimustele, kas need on siis tööturg, töötingimused, sotsiaalsed tingimused, haridus, tervishoiukaitse. aga ma usun, et on äärmiselt oluline, et komisjon ütleks, kuidas, vaataks, teostaks järelevalvet selle üle, kuidas seda raha kasutatakse. minu riigis Lätis on väga konkreetsed probleemid. Lätis on venekeelne vähemus kakskümmend viis protsenti elanikkonnaks, aga, aga ei saa ha kõrgemat haridust vene keeles ja vastavalt uuele koolireformile ei saa meie lapsed õppida oma emakeeles enam septembrist kaks tuhat üheksateist noorte töötuse määr Lätis on peaaegu üksteist protsenti detsembris kaks tuhat kaheksateist. see on selge märk sellest, et meie noored inimesed ei saa leida äh, akadeemilist või professionaalset teed selle tõttu, et keelepoliitika on diskrimineeriv ja väga piirav. see peaks lõppema, aitäh. aitäh, härra Palmer, üks minut. aitäh, härra asepresident. viimane kord, kui mina kontrollisin, siis äh, Euroopa Liidus toidust puudu ei olnud, meie turgude ja kaubamajade riiulid on täis, samas on siiski äh, toiduvaesuse olukord kõikides liikmesriikides, me näeme, et järjekorrad kasvavad toidupankades ja nendes erakorralistes toiduvaesuse projektide juures ja ESF-i rahad rahastavad päris paljusid neist nüüd. üks asi, mida me saame teha selleks, et minu oma liikmesriigis see toiduvaesus isegi hullemaks ei muutuks, on see, et praegu kohe välistatakse selline Brexit, kus kokkulepet ei ole. Need ehm, alamkoja miljonärid eh, ei ole need, kes maksavad selle kokkulepete Brexiti hinna, vaid need on inimesed, kes on toidupankades järjekorras, kes eh, on kõige, katavad kõige rohkem need äh, kohutava katastroofi kulud, mis tulevad äh, no, kokkulepete Brexitiga kaasa, see on üks põhjus, miks kokkulepete Brexit tuleks kohe laualt maha võtta, aitäh. suur tänu ja Karla Kmeletic, üks minut, palun. ma olen nõus selle ettepanekuga, et me peaksime vähendama investeeringut sotsiaalfondi seitse miljardit eurot, nii et parlament läheb vasta, vastupidisesse suunas sellele ettepanekule ja me tahaksime suurendada seda saja kuue miljardi euroni. tegemist on väga olulise instrumendiga uute oskuste ja teadmiste jaoks, digitaalseks üleminekuks, selleks, et valmistuda uuteks töökohtadeks, eriti mis puudutab noorte tööhõivet ning teiselt poolt me tahame tagada taga ka sotsiaalset solidaarsust ja parandada inimeste elu, kellel on puuded, me tahame kaasata ka tõrjutud eh, gruppe ning me peame ära kaotama vaesuse ja äh, er, eriti oluline võistlus, ähm, võitlus laste vaesusega, seega, seega me tahaksime näha täiendavaid tegevusi, täiendavaid fonde ja sotsiaalset solidaarsust, suur tänu. praegu minutu. suur tänu ja kolleeg äh, Kruun, palun. ma tervitan parlamendi ettepanekut selleks, et äh, tugevdada fondi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse Euroopa Sotsiaalfond koondab erinevaid fonde, noorte tööhõive algatus, keskendume nendele, kellel on kõige raskem olukord, terviseprogramm, sotsiaalne algatus, mis ke-, keskendub tööpuudusel ja tööhõivega äh, tagamise parandamiseks me tahame lahendada ära vaesusküsimust ja keskendume sotsiaalsele tõrjutusele. eriti me keskendume noortele inimestele ja lastele. nii et selle fondi väärtus on suunatud otseselt üksikisikutele, ei võimend-, võimaldatakse neil arendada oskuseid selleks, et nad saaksid tööd tänapäeva majanduskeskkonnas, nagu me oleme sellest juba rääkinud, me ja me tahaksime äh, tagada ka neile elukestva õppe võimaluse, see on väga oluline. ja ma tervitan seda raportit ja ma arvan, et see on väga oluline, et me jätkame ESF pluss toetamist, sest see on kasulik äh, kodanikele kogukondades. suur tänu, kolleeg Šuitsa. suur tänu. ma tervitan ESF pluss ettepanekut ja siin me ei räägi ainult tööhõivest ja kaasamisest, vaid sotsiaalfond jääb ühtekuuluvuspoliitika raamesse, siia on kaasatud ka noortealgatus ja teised programmid, mis on edaspidigi osa siis ühtekuuluvuspoliitikast ja kuna nüüd on, meil on tegemist saja kuue miljardi euroga, siis ma arvan, et see on piisav äh, finantseerimisallikas, katmaks kakskümmend seitse protsenti ühtekuuluvuspoliitikast. ja ma arvan, et see on väga hea et on ka tulevasi lihtsustusi äh, menetluste lihtsustamiseks ja tegemist on väga õige sammuga ja ma toetan Euroopa Sotsiaalfond Plussi. suur tänu ja kolleeg Niko-, Nikolo Caputo. suur tänu, ma hääletasin komisjoni ettepaneku poolt see, mis puudutas Euroopa Sotsiaalfond plussi selleks, et toetada tööhõivet ja ühtekuuluvust ning äh, tahtsin ka tugevdada äh, sotsiaaldimensiooni ja toetust noortele inimestele, mis peaks olema meie peamine eesmärk noorte tööpuudus on liiga kõrge, eriti teatud piirkondades. Euroopa Sotsiaalfond pluss peab äh, tooma endaga kaasa isiklikustatud äh, meetmeid noorte garantiifondides, kus me pöörame täpsemat tähelepanu noortele töötutele inimestele, kes on kõige kaugemal tööturust. fondi peab kasutama selleks, et parandada tööturu toimimist kaasajastamise kaudu Äh, ja äh, toetlusteenuste kaudu ning toetama ka karjäärinõustamist. sotsiaalne ebavõrdsus Euroopas tekitab meile täiendavaid mureküsimusi ja Euroopa Sotsiaalfond pluss peab enamuse oma äh, finantseerimist eraldama võitluseks vaesusega sotsiaalseks kaasamiseks. suur tänu, härra Caputo ja lähme nüüd Pascal Arimund äh, rap-, raporti juurde ja Roosadamata EFD poolt, teil on kaks minutit. suur tänu. hoolimata äh, pettumusvalmistajatest tulemustest kahe muudatusettepaneku osas, mille meie esitasime defitsiidi arvutamiseks ja kaasfinantseerimise arvestamiseks, me üldiselt hääletasime poolt, sest see tulemus on piisavalt hea. kuid äh, siin püütakse territoriaalse koostööd parandada ja komisjoni ettepanekus oli ära toodud erinevad kriitilised punktid ja me suutsime läbirääkimiste käigus ka piidama, piisavalt sekkuda muudatusettepanekute kaudu ja tu-, tulemuseks on konsolideeritud tekst, mis sai positiivse tulemuse komisjonis. piiriülene mereprojekt äh, äh on esimese talli all ja komisjon nägi ette äh, merenduskoostöö jaoks teise teele ja see ei vastanud regioonide vajadustele. ja seda ei toetanud ka piisavalt äh, palju elemente, me pidime seda muutma päris palju, nii et merenduskoostöö keppel, kokkulepe, mis on strateegilise tähtsusega, olid need, mis siia lisati. mis puudutab ühteteist miljardit eurot, äh, siis äh, see eraldati täiendavalt ja üks miljard uutele investeeri-, investeerimisinstrumentidele selleks, et toetada investeerimist kaasfinantseerimismäär mm oli kaheksakümne protsendi peal ja eelfinantseerimismäära suurendati samuti aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nii et kohalikel omavalitsustel piisavalt vahendeid selleks, et projekte, projekti algust teha oma territooriumil. me tervitame ka seda asjaolu, et kõik Interregi programmid liiguvad selles suunas, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke ning me peaksime kindlasti jälgima, et äh, me arendame seda tegevust ja piloot äh, number viis peaks keskenduma seostele nende piirkondade vahel, mis on rohkem arenenud ja nende vahel, mis on vähem arenenud, et meil oleks tegemist äh, regionaalse innovatsiooni ökosüsteemiga ning me saame vähendada lõhet piirkondade vahel, seda riikide sees ja riikide vahel härra Merjes, palun. suur tänu, see fond, nagu me teame, toetab regioone ja Interreg äh,, Interregi programmid on olnud väga olulised, toetades piiriüleseid äh, tegevusi ja toetades liikmesriike, mis seda kõige rohkem vajavad, kuid mõnikord on olnud tulemused äh, negatiivsed teatud majandussektorite jaoks, sest teatud riigid, näiteks nagu Bulgaaria, kus maksu äh,, maksud on madalad ja sellel on negatiivne mõju nendele piirkondadele, mis piirnevad äh, Bulgaariaga, nagu minu kodumaa, ja seega tekib maksudumping. Interregi tuleb kasutada selleks, et äh, toetada neid majandusi, mis on mõjutatud äh, naaberriikide äh, konkureeriva tegevuse poolt ja peaksime aitama selliseid riike nagu Kreeka, et äh, oleks võimalik toetada nende ettevõtteid ja majandusi, mis seisavad silmitsi ebaausu konkurentsiga. sest me oleme Bulgaarial lähedal, kuna nemad tegelevad maksudumpinguga ja nende käibemaksumäär on väga madal ja samuti ka tulumaks. praegu aitäh ja proua Monetitš, palun. aitäh, juhataja. Interregi programmid on väga olulised selleks, et äh, tugevdada euro-, solidaarsust Euroopas, eriti esimene element, äh, piiriülene koostöö ja seetõttu ma olen väga rõõmus, et parlament nõustus äh, piiriülese koostöö suurema rahastusega, sest praegu on see äh, piiriülese koostöö rahastus kõrgem kui e, esialgu komisjoni poolt pakutud ja see raha, millele me investeerime, seda tuleb kasutada tõhusalt äh, ja ma, mul on hea meel, et äh, terve rida muudatusettepanekuid oleme esitanud selleks, et menetlusi ähm, lihtsustada, et need ka läbi läheksid ja et tulevikus on vähem halduskoormust programmide rakendamisega seoses. see on probleem, mis, mida kasusaajad on äh, tihti välja toonud. ma loodan, et öö, äh, öö, äh, seda vahend, neid vahendeid veelgi suurendatakse. ja proua Šuitsa, palun. mina olen sellest huvitatud seetõttu, et olin variraportöör selles küsimuses äh, ametikomisjonis ja tahaksin tänada Regionaalarengu Komisjoni liikmeid, kes selle teemaga tegelesid ja kes äh, mm, samuti aitasid kaasa, et seda teemat äh, koheldi tähtsamana. meil õnnestus keerukust vähendada ja lihtsustada vahendite saamist, see ongi peamine eesmärk, me teame, milline on peamine põhjus, Interregi puhul äh, miks see üldse olemas on, et äh, eesmärgiks on lihtsustada äh, piiriülest koostööd, tegemist on peamiselt väikeste projektidega, kodanikke ühendavate projektidega, ma mm, toetan seda raportit ja loodan, et see tagab selle, et paindlikkust on rohkem, et paremini kahet-, kasutatakse neid vahendeid ja et projektidest on kasu meie kodanikel üksteist miljardit eurot ei ole väike summa, seepärast äh, ma tervitan seda algatust ja tervitan parlamendi tööd, mis äh, lõppes sellega, et suure, et äh, vahendeid suurendati. ja nüüd jätkame pestitsiidide raportiga, härra Neikov, üks minut, palun selle raporti poolt hääletades andsime selge signaali komisjonile ja tööstusele, et mis puudutab lubade andmist ja kemikaalide kasutamist taimekaitseks, ei saa asjad jääda selliseks, nagu nad praegu on. vaja oleks täielikku läbipaistvust. meil ei ole vaja samasuguseid juhtumeid nagu Dwayne Johnsoni puhul meil ei ole vaja seda, et inimesed vähki ähm, haigestuksid, et ähm, asju muuta, me peame arendama välja mittekeemilised uued meetodid äh, taimekaitseks. osa praegu kasutatavatest kemikaalidest on ohtlikud, ohustavad inimtervist, äh, bioloogilist mitmekesisust ja ähm, mesinike elatusvõimalusi. me peame väga palju jõupingutusi tegema selleks, et ähm, vältida illegaalselt imporditud pestitsiidide kasutamist ja me peame Bulgaaria piiriületuskohtades äh, kontrolli tugevdama äh, Euroopa kodanike kaitseks. aitäh ja sõna saab proua Forenza. ma olen väga rõõmus, et ma osalesin pest komisjoni töös viimastel kuudel, ma olen rahul ka äh, kuue NGL-i panusega äh, selle raporti koostamisse ja ma olen äh, rahul ka täna toimunud hääletusega, tegemist on sammuga õiges suunas ja läbipaistvuse suunas. pärast murettekitavaid sündmusi seoses EFSA ja glüfoseedi saadiga me alg-, algatasime kampaania Peatage glüfosaat, aga täna õnnestus meil saavutada veel üks edusamm. glüfosaat on mitteselektiivne taimekaitsevahend, see mõjutab kõiki taimi, ka erinevas doseeringus ja see ei lagune kiiresti ja tahaksin meenutada veel ühte asja, mis puudutab minu piirkonda äh, Apuliat, et väga palju glüfosaati on meil pinnases ja ette on nähtud ju see, et äh, selliseid äh, keemilisi pestitsiide kasutatakse, tee on veel pikk ees, aga täna oleme teinud suure sammu õiges suunas. proua Iivi, palun. aitäh. ka mina olen rahul tulemusega. Äh, tegemist oli olulise raportiga, tegemist on pestitsiidide kasutamiseks lubade andmisega et äh, Euroopa lõpuks ometi vastaks äh, miljonite kodanike nõudmistele, kes nõuavad, et äh, toksilisi ohtlikke aineid, mis ei ohusta mitte ainult inimeste tervist, vaid ka liigirikkust ja keskkonda, et nende kasutamine lõpuks ometi keelatakse, et lõpuks ometi jõutaks selleni, et on olemas avalikud teaduslikud hinnangud, mis on sõltumatud, see on see tee, mida peaksime minema selleks, et tagada seda, et selline skandaal nagu Monsanto dokumentide skandaal glüfosaadiga seoses ei korduks. me peame kodanike tervist ja keskkonnakaitset äh, pidama peamisteks prioriteetideks. proua Godin, palun üks minut. see raport selle kohta, kuidas pestitsiididele lubasid antakse Euroopa Liidus, ähm, on seotud EFSA-ga, see protseduur äh, glüfosaadi läbivaat-, loa läbivaatamiseks ja Monsanto dokumendid näitasid, et see süsteem äh, on äh, tõenäoliselt korruptsioonialdis ja nüüd me Äh, oleme vastu võtnud äh, vägagi tagasihoidliku teksti, mis ainult mingil määral ma-, vastab eurooplaste soovidele, mis puudutab pestis-, puudutavad pestitsiidide kasutamist, aga siiski on mõningad äh, edusammud, mis on olulised edasises reformis, mis puudutab pestitsiide, ma hääletasin selle raporti poolt, mõeldes sellele, et ühel või teisel moel peame me sundima EFSA-t olema täis, läbipaistvam, selleks et vältida huvide konflikte aitäh ja sõna saab äh, härra Morell. aitäh äh, me just äh, hääletasime soovitusi, mis on suunatud selleks, et parandada fütosanitaar, kohtlike fütosanitaartoodete lubade andmist. samal ajal aga press avaldas, et üks Äh, EFSA heaks äh, töötanud äh, ettevõte oli väga suures osas lihtsalt Monsanto raportid ähm, kopeerinud ja siin on tõesti tegemist skandaaliga, me ei saa lasta neil selliseid asju teha, vaja on äh, öelda, kes selle eest vastutab, vaja on, et parlament nõuaks aru kõigepealt äh, ähm, komisjonilt ja EFSA direktorilt, sest kui me seda ei tee, siis milline on meie usaldusväärsus? ma arvan, et me peame olema uhked, et äh, me teeme sammu selle poole, et meil oleks parem kontroll ja oleks võimalik keelata ohtlikke aineid, aga vaja on karistada äh, ka selliste mm, kuritegude eest vastutavaid isikuid. aitäh ja sõna saab härra Pospišil. aitäh. ma toetasin seda raportit mis äh, näeb ette reeglid, pestitsiididele kehtivate reeglite karmistamise. hea on see, et see toob meile parema ähm, äh, äh, seadusandluse kahekümne kaheksas või hiljem kahekümne seitsmes liikmesriigis. ma äh, kahjuks ei läinud läbi üks raport, mis pidi piirama pestitsiidide testimist loomadel Äh, tegemist on äh, kvaliteetse õigusaktiga ja uue, uus õigusakt on kindlasti parem kui see olukord, mis meil seni oli, hea, et see vastu võeti ja turust, uute pestitsiidide turustamise äh, menetlus on samuti väga oluline, tegemist on selle uue õigusakti kõige suurema edusammuga. aitäh ja saab sõna proua Su-, Suitsa. aitäh. mure sellepärast, et glüfosaati kasutatakse liiga palju, on viinud pest komisjoni loomiseni, mis tegi aasta otsa väga ähm, tõsist tööd ja see on üks raportitest, mis ühendas äh, siin kojas nii vasaku- kui parempoolseid ja ma arvan, et me lähme selle raportiga õiges suunas. väga hea on, et lubade andmise menetlus on kaheastmeline, üks Euroopa Liidu tasandil ja teine liikmesriigi tasandil, mis puudutab taimekaitsetooteid. tegemist on õige suunaga, sest me peame võtma arvesse nii meie kodanike tervist kui äh, meie majanduse tulevikku. aitäh ja sõna saab härra Boltšak aitäh, olin selle raporti poolt ja minu meelest on väga oluline olla vastutustundlik ja jätkusuutlik selles küsimuses, mitte ainult Euroopas, vaid ka teistes kohtades, nagu näiteks Tšehhi Vabariigis kasutatakse glüfosaati ja teisi aineid põllumajanduses liiga palju, aga need ained tõesti hävitavad kõik rohelise ja ma arvan, et turul on täna juba paremaid alternatiive ja sellepärast meie otsuste langetamine peab olema võimalikult läbipaistev, ma pean tunnistama, et kui ma olin põllumajanduskomisjoni liige, siis üks uurimus viis mind eksiteele ja see uurimus ei olnud läbipaistev ja me võiksime põhimõtteliselt väita, äh, et tegemist oli võltsitud või plagiaadiga Ehm, nii et me peame kõik asjad olema, äh, muutma läbipaistvamaks, sellepärast olin selle raporti poolt ja ma loodan, et see keskkonnasõbralik lähenemine tulevikus on äh, prevaleeriv. aitäh, aitäh kõigile kolleegidele teie koostöö eest, praegu saame töö katkestada kuni kella kolmeni.